konventsioonid. et näeme vägagi eesrindlikku resolutsiooni, mille autoriks on David Martin ja soovitakse kõigil kohe selle poolt hääletada. aitäh, järgmine kõneleja on härra Fjellner. suur tänu, juhataja, aitäh ka volinikule. lõpuks ometi on meil see kokkulepe Singapuriga see peaks olema midagi lihtsat, aga samas on see aega võtnud kümme aastat. Ehm, siin oli ka meil, meil süü. Ehm, kolleegid siin kojas on küll teinud kõik ehm, selleks, et seda venimist vältida, eriti just investeeringute osas. kuid see venimine on kahjustanud Euroopa Euroopa Liidu kaubanduspoliitikat, see, et me oleme niivõrd kehvalt Singapuri kohelnud Äh, kuid äh, tegemist on väga hea dünaabi-, dünaamilise kokkuleppega niivõrd olulise riigiga Aasias ja ma arvan, et homme me peaksime seda kokkulepet toetama. on väga palju inimesi, kes on äh, mitmetest erakondadest selle kokkuleppe vastu, nad püüavad tõkkeid äh, püstitada ja jätta justkui äh, kõik äh, eelised Hiinale, kuid ma arvan, et see on väga vale hetk sellisteks tegudeks ja me peaksime siiski usalduse taastama äh, rahvusvaheliselt. aitäh! nüüd aga proua Kill. lugupeetud volinik, mina olen ASEAN-i delegatsiooni liige siin parlamendis. mul on olnud võimalus arutada Äh, seda lepingut äh, mitmete sidusrühmadega Singapuris, kaasa arvatud vabaühendustega ning ka ametiühingute esindajatega ja nad kõik toetavad äh, tihedamat partnerlust meie ning Singapuri vahel. ja see on eriti oluline, arvestades seda, et rahvusvaheline kaubandus on praegu haprake, USA on loobumas ühistest reeglitest ning ei saa teda võtta enam usaldusväärse kaubanduspartnerina Äh, ma olen täiesti teadlik sellest, et äh, mõningatel kolleegidel on äh, reservatsioone, eriti just ILO konventsioonide ratifeeri-, ratifitseerimise küsimuses, kuid David Martin, kolleeg ja raportöör, on mulle kinnitanud, et singapurlased kavatsevad nende probleemidega tõsiselt tegeleda. meil on ka peaministri kinnitus ÜRO, ILO konventsioonide ratifitseerimiseks. nii et äh, tegemist ei ole mitte lihtsalt äh, plussi, plussiga sinule, David Martin, et sa oled selle saavutanud äh, raportöörina, vaid see on eeliseks meile kõigile. nüüd aga palun Äh, sõna Jaroslav Valesale. homme hääletame äh, vabakaubanduse tugevdamise äh, poolt, me sellega edendame majanduskasvu, kuid toetame ka reegleid, millel rajaneb rahvusvaheline tarneahel kaubanduses. arvesse on võetud ka keskkonnakaitset meil on hea meel äh, olla eeskujuks äh, ülemaailmselt. Äh, ma arvan, et selle tulemusena meie ettevõtetel, meie ettevõtteid saadab veelgi suurem edu. meil on praegu juba kõige enam eelistatud kaubandusleppeid, mis kehtivad teiste riikidega kaubanduskokkulepped Jaapani, Singapuriga või äh, Kanadaga jõustuvad ning äh, me kõik lõikame nendest kokkulepetest kasu. peaksime arvatavasti ka tulevikus kõik sellest äh, kasu saama, nii et ma homme küll soovitaksin kõigil ähm, poolt hääletada. järgmine kõneleja on Francisco Assis poliitika poprowadzi dalej. ja mina omalt pool annan e, ohjad üle härra Telitškale, kes e, asub e, istungit juhtima. aitäh, juhataja. Need lepingud on äh, oluliseks sammuks edasi, kui me ei taha endasse sulguda ning tahame edaspidigi ähm, koostööd teha ülemaailmselt äh, ning äh, osaleda ka reeglite kujundamisel. see partnerlus ja koostööleping, millest me praegu räägime, on väga, väga heaks ähm, aluseks majandusarengule Euroopa Liidus ning ka poliitil, poliitilistele arengutele kogu maailmas. see on aluseks meie suhete paranemisele Singapuriga, see võimaldab paremat koostööd terves reas valdkondades. siin on reeglid, mis puudutavad inimõigusi, investeering, investeerimiskohtute süsteemi, relvakaubandust, tervishoidu, keskkonnahoidu ja nii edasi. aitäh ma, eh, juhataja ütleb, et eh, on info selle kohta, et me oleme kakskümmend viis minutit oma ajakavast maas ja seetõttu eh, sinise kaardi küsimusi vastu ei võeta. vabandan selle eest juba ette. nii et nii nagu ka enne seda, kui mina juhtimise üle võtsin, sinise kaardi küsimusi esitada ei saa. nüüd aga härra Peterle, palun suur tänu, juhataja. tahaksin tänada kolleeg äh, Martin Davidit, äh, David Martinit selle suurepärase äh, raporti eest. meie koostöö Singapuriga hõlmab mitte ainult investeeringute kaitset, vaid ka poliitilist partnerlust, mis võimaldab koostööd teha palju sügavamalt ja tihedamalt näiteks ka keskkonnakaitse vallas, julgeoleku vallas ja nii edasi. ja see äh, avab uusi võimalusi ka inimõiguste alase koostöö vahel, äh, tuumarelva leviku äh, tõkestamises ja nii edasi. see kokkulepe võimaldab meil koos võidelda näiteks äh, ka tervishoiu äh, vallas ja kõigi regiooni riikidega. härra Maamikin, aitäh! see kokkulepe on tasakaalustatud, äh, Sikambori kaubandusminister on lubanud ka ILO konventsioonid võimalikult kiiresti ratifitseerida, kuid mis on eriti oluline Euroopa Liidu poolse jälgimise kontekstis, tõsi on, et Singapur on Transparency Internationali nimekirjas kõrgel kohal kuid paradoksaalselt on ka finantssaladused seal väga hästi kaitstud. et eurooplased ei kasutaksid seda pangasaladuse paradiisina, peab Euroopa Liit rakendama meetmeid ja peab neid rakendama liikmesriikidele. kahepoolse topeltmaksustamise protokoll Läti ja Singapuri vahel jõustus, jõustus hiljuti. piiriülestele investeeringutele küsimus tekib kas investeeringute invest-, investorite suuremad õigused Äh, on vastavuses inimõiguste ja läbipaistvusstandarditega. palju sõltub Euroopa Liidu suutlikkusest äh, reegleid rakendada. aitäh ja nüüd härra Strojevski, üks minut. suur tänu. aastal kaks tuhat neliteist esitasime Euroopa Kohtule küsimused ja saime vastused aastal kaks tuhat seitseteist nüüd on kaks tuhat üheksateist Indoneesia, Filipiinid ja Vietnam ühinevad nüüd uue Aasia riigiga, Singapuriga, kellega meil on nüüd oluline leping sõlmimisel. mul on väga hea, mul oli väga hea meel Euroopa Liidu ja Kanada lepingu üle, protektsiooningute, investeeringute kaitseleping, topeltmaksustamine, keelustamine tollitariifide ärakaotamine, see ei ole kasulik mitte ainult meie partneritele, vaid ka meile endile, see peaks meile head meelt valmistama ja menetlused, mida me rakendame, on paraku äärmiselt äh, kohmakad ja, ja kahjustavad Euroopa Liitu, toovad kaasa aja raiskamise, mõtleme selleks, sellele, kuidas äh, kiiremini ja sujuvalt nimed läbi viia. härra Pusoo, üks minut. tervitan äh, Singapuri lepinguid, tänan läbirääkijaid. Singapur on olnud usaldusväärne poliitiline ja majanduslik partner ja seal asub üle kümne tuhande Euroopa ettevõtte, jagavad meie põhiväärtusi, toetavad vaba ja konkurentsivõimelist kaubandust, õigusriigi põhimõtteid. Singapur on üks ASEAN-i asutajaliikmetest ja suur keskus piirkonnas. mina isiklikult näen seda partnerlust kui tugevat geograaf-, geopoliit-, geostrateegilist alust tulevastele suhetele Euroopa Liidu ja ASEAN-i liikmesriikide vahel. see on üks maailmas kiiremini kasvavaid majanduspiirkondi Euroopa Liidu. Singapuri kaubandusleping loob uued võimalused Euroopa ettevõtetele ekspordiks. see annab toetuse Euroopa Liidu majandusele viissada viiskümmend miljonit eurot järgmise kümne aasta jooksul, aitäh! suur tänu ja kolleegid, nüüd vaba mikrofon. kõigepealt härra Pospišil üks minut. aitäh, president. tahaksin väljendada imetlust teie suhtes, proua volinik, viisite lõpule tavakaubanduslepingu peaksime olema liidriks, kes kaitseb vabakaubandust kõikjal maailmal, erinevalt praegusest USA administratsioonist. ja lisaksin veel ühe aspekti. tulevikus peaksime olema ambitsioonikamad, kui me läbirääkimisi läbi viime, lühendama läbirääkimiste perioodi. juba peaaegu kümme aastat on see kestnud, ma tean, et Euroopa Kohus oli kaasatud, on olnud ka muid aspekte, aga palun mõelgem, mida teha selleks, et lepingut sõlmida lühema aja jooksul. aja jooksul sõlmime mitmepoolse lepingu kogu ASEANiga, ma usun. vabakaubandus peaks olema ideaaliks Euroopa Liidule ja mõelgem siis, kuidas seda tõhusamalt saavutada. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova rovněž. Já järgne, järgmine kõneleja, härra Boltšak, tahaksin öelda, et mina usun vabakaubandusse ilma takistusteta, kuid mis tugineb jagatud väärtustel. me jagame äh, Singapuriga paljusid väärtusi nagu liberaalne mõtlemine, õigusriik, õiglased reeglid ja tahaksin kommenteerida raportööri ja läbirääkimiste meeskonna tegevust. minu arvates oleme kokkuleppe saavutanud tasakaalu ja see on suurepärane võimalus meie ettevõtetele, meie kodanikele, meie institutsioonidele. ma ei tea, milliseid kokkuleppeid võiks veel sõlmida, on teatud puudusi, kuid äh, muud lepingut ei ole, meie, me lihtsalt kaotaksime aega. nii et mina toetan seda lepingut signor presidente il rafforzamento delle relazioni con. suur aitäh! suhete tugevdamine singapuri väärib toetamist see on heaks võimaluseks turgu laiendada parandada dialoogi ka inimõiguste keskkonna kliimamuutuste ning finantsküsimuste vallas. samas kokkulepe millest räägime sisaldab ka mõningaid ohtlikke meetmeid mis ttip puhul juba olid arutelul meil on nüüd äh, vaidluste lahendamise süsteem, äh, kohus, mis tagab äh, välisettevõtetele soodsama positsiooni vaidluste lahendamises valitsustega suheldes. samuti, mis puudutab inimõigusi, Äh, siis äh, siin me peaksime nõudma ettevõtetelt seda, et nad maksaksid selle eest, kui nad rikuvad inimõiguse või keskkonnaalaseid kohustusi. Singapuri äh, kokkulepe on üheks esimeseks, see saab olema kokkulepete eeskujuks Hiina, Mehhiko teistega. suur aitäh, härra äh, Marias, üks minut. suur aitäh majanduspartnerluse leping Singapuriga mm, toob kaasa suurema impordi, mis puudutab soda, odavaid tooteid Singapurist Euroopa Liitu. sest Singapur on ju kokkuvõttes Hiina vahendaja, Hiina ekspordi vahend Euroopa Liitu kuid Singapuris toodetud tooted, me teame väga hästi, kuidas neid toodetakse, seal ei rakendata töötajate õigusi, tüüpiline juhtum äh,, dumpingu näide. meil ei ole tegemist mitte vabakaubandusega siin, vaid äh, huvide kaitsega. olen ka vastu äh, vaidluste lahendamise mehhanismile, kus investorid saavad õiguse riikide arvelt, unustatud on inimõigused, õigusriik ja sõnavabadus Singapuris. sellega on lõppenud äh, vaba mikrofoni voor ja sõna saab volinik Malmström vastuseks. aitäh, härra president. lugupeetud härrad ja daamid, mõned küsimused ka riigivõlg on välja jäetud, investeeringute kaitse lepingus selgelt jäetakse välja võla restruktureerimine investeeringute kaitse all, võite olla päris rahulikud. ISDS Euroopa Liidus enam ei eksisteeri, me asendasime selle teie soovil ja abiga ja suur tänu selle eest, asetasime selle uue moodsa süsteemiga ku-, mis kohtujuristi sõnul on täielikult vastavus Euroopa Liidu õigusaktidega. sel, seega vabaneme me ISDS-i puudustest, siin on täisajaga kohtunikud, täielik läbipaistvus, apellatsioonimehhanism, selge piir, sel-, mida saab lauale panna ja mitte, ning riigil on õigused reguleerida. Rein Kappur ei ole koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide nimekirjas maksu, maksudest kõrvalehoidmise osas nüüd ähm, Singapur on küll loomas äh, registrit selleks, et kaitsta geograafilisi tähiseid. meil on sada üheksakümmend viis geograafilist äh, tähist, mis olid nimekirjas ja kui nemad jõustuvad ja nemad jõustuvad ainult siis, kui on äh, rahuldav nõuetele vastavus. on tõsi, et Singapur peab endiselt veel ratifitseerima kolm ILO konventsiooni kuid äh, tehakse tõsist tööd valitsuses Singapuris ja koostöös ILO-ga, samas selleks, et <clears throat> õigusaktid oleksid vastavuses nende kolme konventsiooniga ja et need lõpuks ka ratifitseeritaks ja nagu ka mainitud, on äh, Singapuri valitsus saatnud kirja nende protsesside kohta. ja loodetavasti hääletate suure enamusega poolt homme siis hääletate ambitsiooniga vabakaubanduslepingu poolt, mis äh, on eeskujuks paljudele tulevastele lepingutele ASEAN-i piirkonnas, hääletate sellisel juhul investeeringute kaitselepingu poolt, mis jälgib sellist lähenemist, nagu teie ise olete aidanud kujundada, siin aida-, siin äh, asetatakse ka laiemasse konteksti Euroopa Liidu Singapuri koostöö, asetades nendele, need tugevale alusele sellistes valdkondades nagu julgeolek, inimestevahelised kontaktid, teadusuuringud ja nii edasi, läbi partnerlus- ja koostöölepingu ja see on esimene leping, mida toetab Euroopa Parlament vastavalt uuele kaasaegsele ülesehitusele me soovime laiendada sõprade ringi, sarnaselt mõtlevate riikide ringi, kes usuvad mitmepoolsesse süsteemi, kes usuvad ülemaailmsetesse reeglitesse ja eeskirjadesse, kes usuvad, me saame, et me saame vastastikku kasulikke, õiglasi, jätkusuutlikke kaubanduslepinguid sõlmida sõprade vahel ja kellega koos saame üleilmastumist kujundada. suur tänu arutelu eest, suur tänu mõlemale raportöörile ja teile, härra president. aitäh, proua volinik. ja suur tänu mitte ainult ainult äh, teie sõnade, vaid kokkuleppe eest samuti ja samuti äh, sooviksin omalt poolt ühineda tänusõnadega nende jõupingutuste aadressil ja nagu ma aru sain, üks kahest raportöörist on juba oma aja ära kasutanud. ja, ja siis härra Martin saab sõna lõppsõnaks kaheks minutiks. kahte minutit ei ole enam vaja. volinik vastas paljudele küsimustele juba ise. ja ma ei näe siin ruumis mitte kedagi, kes oleks midagi kriitilist öelnud, kes siin ruumis veel oleks või istuks. nii et ei olegi mõtet äh, meile vastata, kuid vabakaubanduslepingu osas see on hea ka töökohtadele, investeeringutele, peaksime seda toetama. investeeringute osas on tegemist kõige kaasaegsema investeeringu, investeerimislepinguga, mis meil iganes on ja olen nõus volinikuga me üritame sarnaselt mõelda, mõtlevate riikidega koostööd teha selleks, et äh, kaubanduses kehtiksid õigusriigi põhimõtted, mõned, mõnedes teises riikides kehtivad džungliseadused ja meie peame jääma õigusriigi juurde ja toetama kahepoolseid ja mitmepoolseid kaubanduslepinguid. aitäh ja nüüd, nagu ma aru saan, kolleegid, kes äh, kriitiliselt suhtuvad, kolleegid ilmselt äh, äh, jäid oma veendumuste juurde hääldumu, hääletus on homme. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see on suuline küsimus komisjonile. tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas Euroopa Liidus. küsimuse esitaja on härra Pimenta Lopes, kes saab sõna viieks minutiks suur tänu, president, volinik. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on andnud oma panuse. tagasilöögid naiste õiguste soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas Euroopa Liidus on selgelt tajutavad. Need on viimase kümne aasta jooksul selgelt kahjustada saanud poliitikat on mõjutanud äh, pensioniõigusi, muutnud töötingimusi, on kahjustatud õigusi, avalik sektor on saanud kahju, avalikud äh, teenused, läbi mille antakse lapsehoiuteenust, toetatakse haigeid, äh, vanureid ja see kõik on viinud olukordadeni, kus naised ei saa osaleda tööturul. on suur surve töötajatele selleks, et nad loobuksid oma õigustest. turvalisus kahaneb. ning äh, ka seksuaalsed ja reproduktiivsed õigused on ohus. seda näeme ka abortide osas. vaesus, tööpuudus, see, mis mõjutab naisi eriti, on lubamatult kõrgel tasemel palga ja, ja pensionilõhe meeste ja naiste vahel on samuti lubamatu vägivalla kasv naiste vastu on tajutav. seda tuleb siduda ka sotsiaalvaldkonna tingimuste halvenemisega. minu koduriigis alates aasta algusest peale üheksa naist ja üks laps on äh, saanud surma koduvarra, koduvägivalla tagajärjel. Need arvud on väga julmad ja näitavad äh, erinevat vägivalla olemasolu naiste vastu, seksuaalne vägivald, ahistamine, ekspluateerimine, prostitutsioon vägivallaga võitlemine seaduste läbi, kas siseriiklikult või rahvusvaheliselt nagu läbi Lissaboni konventsioon on olulised sammud, kuid äh, kõik ei saa olla seadustes kirjas. poliitikad ei tohi õõnestada võitlust vägivallaga. no mõtleme, kuidas naiste õigusi reaalselt rakendada, peame toetama ohvreid, peame äh, tugiteenuseid edendama nagu varjupaigad. peame naised, naistele andma sõltumatuse, ka majandusliku sõltumatuse. tuleb kaitsta naisi vägivalla eest erinevates olukordades, võimaldama neil elu uuesti üles ehitada. meie majandus- ja sotsiaalpoliitika on otsustava tähtsusega võitlemaks iga, igat tüüpi naistevastase vägivalla vastu. ebavõrdsus tuleb lõpetada peame parandama töötingimusi, äh, soo, soolise erinevuse palkade osas kõrvaldama. Äh, inimesel peab olema õigus olla ema. tuleb kaitsta tervist, äh, tagada sotsiaalkindlustus, tuleb toetada lapsi. eakaid naisi mõelda tuleb ohvritele, kaasa arvatud prostitutsiooni ohvritele ja tagakiusamise, kaasa arvatud seksuaal, seksuaalse ahistamise ohvritele töökohtadel. igat tüüpi vägivalla vastu võitlemine on võitlus, mida me kõik peame pidama. see on võrdsuse saavutamiseks esmatähtis no,. suur tänu ja tere tulemast volinik Jourovale, teil on nüüd sõna president, lugupeetud parlamendiliikmed, Euroopa ees on kasvavad ekstremistlikud trendid, mis väljenduvad ka seksismis ja rassistlikus vihakõnes ning tagurlikes liikumistes, mis puudutavad naiste ja tütarlaste õigusi. Euroopa Komisjon koos kõrge esindaja proua Mogherini toetusel ka on soolise võrdõiguslikkusega asetanud Euroopa Liidu sisemise ja välistegevuse keskmesse strateegiline toetus soolisele võrdõiguslikkusele aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist on olnud raamistikuks, mille abil oleme edendanud soolist võrdõiguslikkust ja süvalaiendamist Euroopa Liidus ja ka väljaspool. aastal kaks tuhat üheksateist teeme kokkuvõtteid edusammudest. räägime, millised on lüngad, seame prioriteedid tulevikuks. selles kontekstis Euroopa Parlamendi toetus on väga teretulnud tervitan ka kokkulepet, mis saavutati töö ja eraelu tasakaalu osas, see annab suurema valiku vanematele, võimaldab kokku sobitada töö ja pereelu. novembris kaks tuhat seitseteist võttis komisjon vastu tegevuskava selleks, et palgalõhega tegeleda. siin on üle kahekümne konkreetse tegevuse ette nähtud, enamus Nendest on ka ellu rakendatud ja ülejäänud äh, viiakse lõpule käesoleval aastal. usaldusväärsed andmed on olulised trendide jälgimiseks soolise võrdõiguslikkuse vallas ja seepärast Eurostat hetkel töötab, koostab Euroopa ülevaadet soopõhise vägivalla teemal selleks, et meil oleks ajakohane statistika. see, see järgneb Euroopa Põhiõiguste Ameti kaks tuhat neliteist ülevaatele soopõhine vägivald on olnud komisjoni üks prioriteetsetest tegevusvaldkondadest, just lõpetasime äh, sihipärastatud äh, teadlikkuse tõstmise äh, alase tegevuse teise tegevusaasta. soovime, et Euroopa Liit liituks Istanbuli konventsiooniga. mis puudutab liikmesriikide poolset ratifitseerimist, tänase seisuga kakskümmend kakskümmend liikmesriiki on ratifitseerinud konventsiooni, kuid teistes riikides on see keerukas. poliitiline avalik arutelu konventsiooni teemal näitab hästi, milline mõju on praegustel tagasilöökidel naiste õiguste sooli, õiguste vallas. konventsiooni kasutatakse avalikus arutelus. peame võitlema seda tüüpi arengutega ja selgitama, et Istanbuli konventsiooni ainus eesmärk on võidelda vägivallaga naiste vastu ja koduvägivalla vastu, naiste, laste ja meeste vastu. ja siin pole mingeid varjatud eesmärke või mõjusid. praegune olukord äh, halvab mõned liikmesriigid ratifitseerimise teel ja takistab ka Euroopa Liidu liitumist konventsiooniga. aeg hakkab lõppema kui me soovime liituda enne parlamendi ametiaja lõppu. sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult Euroopa Liidu põhiväärtus, see on tähtis ka välistegevuse jaoks. mul on hea meel, et Euroopa Parlament on teinud edusamme selleks, et toetada rahvusvahelist koostööd. Euroopa Liidu soolise tegevuskava kallal töötanud, siin toetatakse naiste majanduslikke, sotsiaalseid õigusi ja osalust ning äh, võidetakse soopõhise vägivalla vastu. komisjon tervitab uut ja ambitsioonikat strateegilist lähenemist äh, naistele, rahule ja julgeolekule, kus seotakse sisepoliitikad ja välispoliitika ning äh, seda tuginedes ebavõrdsuse põhjustele ja seotakse konfliktidega. peame jätkama oma jõupingutusi. see on üks põhjustest, miks septembris kaks tuhat seitseteist Euroopa Liit koos ÜRO-ga algatas äh, algatuse selleks, et kõrvaldada kõik vägivallaliigid naiste ja tütarlaste vastu kogu maailmas. viissada miljonit eurot oli meie esialgne panus, soov oleks äh, seda algatust äh, äh, näha kui suure muutusena naiste ja tütarlaste elus kogu maailmas, eriti noorte puhul ja nende puhul, kes elavad kõige, kõige raskemates olukordades. komisjon jätkab tegevust selles valdkonnas. loodan Euroopa Parlamendile ja nõukogule ja nende jätkuvale panusele. suur tänu! suur aitäh ja nüüd läheme edasi fraktsioonide nimel kõnelejatega Rahvapartei äh, ja proua Pietikäinen ühiskondades, kus on demokraatia ja heaolu ja avatus ja lugupidamine, naistel läheb hästi ja vastupidi ka, kui äh, naistel läheb hästi, siis läheb ka ühiskondadel neis aspektides hästi. see on põhjuseks, miks tegelikult naiste olukord on mõnes mõttes kanaarilinnuks äh, kaevanduses, mis näitab, milline on olukord meie ühiskondades. et teadusuuringud näitavad, et kui naised kannatavad, siis tegelikult ka ühiskonnad ise kas piiravad demokraatiat või heaolu või muud. naistel ei ole vabadust äh, küsida, kas neid diskrimineeritakse seetõttu, et nad naised äh, või muudel põhjustel naised, olgu nad ettevõtjad, töötajad, äh, sisserändajad, äh, puuetega. Äh, nad kannatavad ka sellise diskrimineerimise all. Euroopas me oleme näinud viimastel aastatel tagasilööke, eriti mõningates liikmesriikides. naised aga on inimesed ja inimõigused on ka naiste osaks ja muuhulgas kätkeb see endas ka seksuaal- ja reproduktiivtervise alaseid õigusi, need käivad ka inimõiguste all, seega komisjon peagi veelgi äh, tugevamini võitlema tagasilöökide vastu liikmesriikides ja seda kõikides eluvaldkondades. suur aitäh teile, sotsialistide demokraatide nimel kaks minutit, proua Garcia Perez. suur aitäh, lugupeetud äh, volinik me näeme, et naiste õigused on äh, vähikäigu sisse saanud Euroopas kaks tuhat neliteist, aga viis aastat tagasi. siinsamas me rääkisime seksu-, seksuaal- ja reproduktiivõigustest ja ma ise olin kohal ja ma ütlesin, ei tohi juhtuda, et meie naiste, meie tütardel saab olema vähem õigusi kui meil endil. aga nüüd on selline oht tekkinud. Poolas abordiseadus, Ungaris soouuringud kaotati ülikoolides Bulgaarias, kus ei ratifitseerita Istanbuli konventsiooni. me teame eh, ka viimane areng, Hispaania ultraliberaalne juht otsustas, et lapsed peavad, et naised peavad lapsi saama selleks, et neile pensioni maksta see on täielik äh, tagasilöök. Äh, muuhulgas äh, seab see ohtu kaheksakümne viienda aasta abordiseaduse me, naised hooldavad sõltuvaid isikuid, neid tapetakse, nad satuvad inimkaubanduse ohvriks, seksuaalkaubanduse ohvriks, muuhulgas paljud naised ei julge üksinda äh, koju pöörduda ja nii edasi. me ei saa jääda passiivseks, no meil on tuhandeid põhjusi, miks me peame tegutsema. me peame mobiliseeruma, toetama naisi ja Euroopa Parlament peab olema häälekandjaks. me peame nõudma tänavatel võrdsust. me ei saa ainult naiste asjaks seda jätta ta, äh, see on Euroopa küsimus, naiste küsimus, töötava Euroopa küsimus, aitäh. suur aitäh teile ja nüüd. ei, me ei võta sinise kaardi küsimusi. lihtsalt selgitan veel kord, head kolleegid. me jätkame vaba mikrofoniga, aga ma kahjuks ei saa võtta vastu sinise kaardi taotlusi, sellepärast et kui siia tulin juhtima tänast istungit, siis olime juba kakskümmend viis minutit maha jäänud. seega vabandan ja proua Vitšnevska ECR-ist nüüd palun. suur aitäh, daamid ja härrad mina toetan võrdõiguslikkust, naiste võrdsust, aga ma ei nõustu peamise alusega väitega siin resolutsioonis, seda seetõttu, et sellega tahetakse piirata kõnevabadust. ja räägitakse siin eh, muuhulgas Istanbuli konventsioonist ja mõistetakse hukka selle kritiseerimine, muuhulgas mõistetakse hukka eh, ka sündimuspoliitika ning perepoliitika. väidetakse, et emadus on miski, mis takistab naistele karjääri teha ma ei saa nõustuda mitte sellega. ja kolmandaks sellepärast, et äh, siin on ka täiesti ennekuulmatu üleskutse reproduktiivõiguste kohta. ma ei saa nõustuda nende eeldustega, mis siin resolutsioonis on, nimelt et äh, seksuaalvähemuste õigused või abort võiksid tähendada naiste õiguste ründamist. sellest tulenevalt teen äh, alternatiivettepaneku. kus toonitan seda, et tuleb täita palgalõhe, pensionilõhe, tuleb võidelda naistevastase vägivalla vastu, genitaalmutatsiooni vastu, pealesunnitud abielude vastu. ma muuhulgas toon välja, et äh, naised peaksid ka olema aktiivsemad poliitilises elus. aitäh ja nüüd ALDE nimel saab proua Mlinar sõna. aitäh, esimees, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja kõiki variraportööre väga viljaka koostöö eest. Euroopa Liidus naisi endiselt diskrimineeritakse. Neil ei ole võimalik võrdsel määral osaleda avalikus ja poliitilises elus ja nad puutuvad kokku äh, seksuaalse tagakiusamisega avalikes kohtades ja kodus. Äh, see tagasilöök puudutab meid kõiki, me peame olema Äh, valvsad. viimaste aastakümnete saavutused on haprad, neid ei saa pidada endastmõistetavaks. konservatiivid, feministide vastased, usurühmitused seavad äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimärgi alla, kasutavad usku, traditsiooni, kultuuri selleks, et legitimeerida naiste õiguste rikkumist sealhulgas ka organiseeritud lobi äh, abordi, äh, reproduktiivse te tervishoiu ja seksuaalhariduse reformide vastu. Need on äh, näited sellest, ähm, milline on tagasilöök naiste õigustele ja soolisele võrdõiguslikkusele Euroopas. selles resolutsioonis nõuame, et Euroopa Liit toetaks oma sõnu tegudega. ma kutsun Euroopa Liitu ja liikmesriike üles eh, teostama naiste inimõigusi, kiirendama kõigi naiste õiguste alaste dokumentide ellurakendamist. Eh, naiste õigused peavad olema alati poliitilise tegevuskava keskmes ja tuleb investeerida naiste ja tüdrukute õigustesse, naisteorganisatsioonidesse ning hoolitseda selle eest, et riiklikud ja regionaalsed eelarved sisaldavad sihtotstarbelisi investeeringuid naiste õiguste kindlustamiseks, samuti tuleks kaasata naiste õiguslasi ja eksperte kõikide küsimuste arutamisele, samuti valitsustevahelistesse delegatsioonidesse jah, naiste õiguste eest võitlus on alahinnatud, alarahastatud Äh, aktiviste võetakse tihtipeale sihikule selle tõttu, et nad üritavad edendada soolist võrdõiguslikkust, aitäh! aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni nimel saab üheks minutiks sõna proua Björk. Äh, suur aitäh! naiste õigused on demokraatias kesksel kohal, need peaksid olema äh, aastal kaks tuhat üheksateist enesestmõistetavad, aga siin me oleme ja tunnistame, et meid on tabanud tagasilöök see võib olla ideoloogiline või poliitikal. kui me räägime naistest, meestest ja võrdsusest, siis konservatiivsed parempoolsed jõud ähvardavad neid õigusi ja asi on ka materiaalne. naiste vaesus suureneb, tööpuudus, juurdepääs avalikele teenustele väheneb. naisaktivistid äh, võetakse rünnakute sihtmärgiks minu ema ütles, et võrdsus ei ole loomulik, ta arvas, et äh, asjad lähevad paremaks. Äh, väga raske on võidelda selliste asjade eest nagu üldine valimisõigus, majanduslik äh, võrdõiguslikkus. me ei saa lubada, et astutakse samme tagasi, me peame nõudma edasiminekut, feministlikku võitlust ei tohi järgi jätta. me ei saa lasta konservatiivsetel jõududel siin või mujal meie elu kontrollida ja nüüd proua Randke roheliste nimel. Istanbuli konventsiooni kohta on inimestele antud valet infot ja seega on takistatud parlamendipoolsed rühmad Poolas ähm, äh, tahetakse näiteks äh, masturbeerimist ja muud äh, kuulutada patuks. Saksamaal äh, on abort, tahetakse aborti ära keelustada, on läbi viidud viis miljonit eurot maksev uur-, uurimus tagasilöök on käimas kogu Euroopas, kogu Euroopas demokraatliku ühiskonna saavutuste vastu võideldakse ja iseäranis puudutab see naisi. kontroll oma keha üle on tahet, on midagi, mida konservatiivid ja äh, ründavad kampaania Istanbuli konventsiooni vastu ja seksuaalvähemuste vastu on hoogustumas. jah, Ameerika rahaga, tihtipeale Euroopa oligarhide rahaga selliseid kampaaniaid toetatakse ja mida me oleme teinud ja me oleme liiga kaua oodanud, et saavutused kaotada. me e, peame e, pöörama tähelepanu, et ei rikutaks naiste ja vähemuste õigusi ja kui ülistame midagi patriarhaalset või nõndanimetatud loomulikku korda jalule seada, siis peame sellele vastu astuma. ja kus me saame siin parlamendi saada? Äh, Antonio Tajani on on äh, tippkohtumisel toetanud reaktsioonilisi rühminguid. kui ma tahan öelda, et selle koja president selliste organisatsioonidega äh, seotud on, siis see on, kõnelejad katkestatakse me peame pidama kinni kõneajast ja me oleme ajakavast juba maha jäänud järsk-. ja nüüd härra Sosnjärš. jah, inimesed on siin mures, et naiste õiguste suhtes suhtutakse vaenulikult eh, loomulikult eh, tema seisukohtadel ei ole mitte mingit väärtust, siin räägitakse eh, täielikku jaburust, mis puudutab diskrimineerimist ja võrdsete võimaluste puudumist Teie sõnavõttudel puudub äh, toetus, meie ühiskond äh, on allutatud propagandale, siin üritatakse näidata sugudevahelist sõda, äh, näidata, et kromosoomid on kõige olulisemad Äh, äh, siin luuakse selliseid probleeme kohtades, kus neid tegelikult ei ole ja kui me räägime jaburusi, äh, siis ongi tulemuseks üleskutsed, millel ei ole ka mingeid tagajärgi. otse vastupidi, tulemused on soovimatud, sellised asjad lihtsalt ei too mida need feministid soovivad, rohkem resolutsioone, rohkem arutel-, arutelusid, rohkem jaburat juttu, järjest äh, rohkem palveid ja niimoodi aetakse inimesi ju rohkem närvi. aitäh ja proua Kozlovska-Rajevitš järgmisena. lugupeetud äh, president, daamid ja härrad, naiste õigused on alati olnud osa inimõigustest äh, ei ole ühtegi äh, poliitilisemat organisatsiooni naiste jaoks kui Euroopa Liit. see resolutsioon ei ole sündinud millestki, parempoolne resolutsioon äh, toob kaasa naiste õiguste vähendamise ja see tagasilöök puudutab naiste kõige olulisemat eh, valdkonda, reproduktiivset eh, tervishoidu. naistel on vaja retsepte selleks, et rasestumisvastaseid tablette saada. Eh, naisi kontrollitakse kõikjal ja riik suhtub kõigesse, mida nimetatakse feministlikuks tegevuskavaks skeptiliselt. volinik, on ülim aeg, et Euroopa Komisjon vaataks, millised on võimalused sekkuda, millised on võimalused kasutada kõiki neid võimalusi, mis on selleks, et seda tagasilööki peatada ja äh, arendada asju naistele sobivas suunas Euroopa Liidus. aitäh, äh, proua Blinkevitš-Jute järgmisena. lugupeetud president, lugupeetud volinik Äh, vaatamata õigusaktidele, soovitustele ja strateegiatele, mis on vastu võetud, oleme me reaalsuses äh, poolel teel soolisele võrdõiguslikkusele. edusammud on väga aeglased ja mõnedes valdkondades on naiste õigustega olukord isegi hullemaks muutunud. kõigepealt äh, ei ole me siiamaani suutnud kõrvaldada naistevastast vägivalda, mis on üks suurimaid inimõiguste rikkumisi. on kaheksa liikmesriiki, mis ei ole veel ratifitseerinud Istanbuli konventsiooni. kas see tähendab, et nendes riikides ei ole naistevastast vägivalda või ei ole valitsustel lihtsalt poliitilist tahet seda olulist rahvusvahelist dokumenti ratifitseerida? kahjuks ähm, ei ole endiselt ka edusamme ületamaks lõhet, ähm, mis valitseb võrdse töö eest võrdset palka maksmisel. Äh, vahe on tihtipeale kuni nelikümmend protsenti meeste ja naiste palga vahel. ei ole ka edusamme poliitikas ja otsuste tegemises, sest et naiste, naised peavad endiselt võitlema selle eest, et poliitikas samu õigusi saada. minu koduriigis äh, Leedus ähm, ei ole valitsuses ainsatki naist. aitäh, proua Tomasic, äh, järgmisena lugupeetud president, naiste diskrimineerimine paljudes äh, valdkondades äh, on midagi, mille vastu tuleb võidelda, selle vastu tuleb võidelda alati ja kõikjal. Äh, naisi diskrimineeritakse nende soo alusel ja see toob kaasa sellise õhkkonna loomise, kus teatud teatud sotsiaalsetel rühmadel eh, on eh, väga selged suhtumised, nad hakkavad, kirjutavad naistele ette, kuidas eh, nad oma elu peavad elama, aga teistele ei saa oma valikuid ette kirjutada. tegemist ei ole võitlusega feministide ja traditsionalistide vahel, tuleb austada naisi, kes on valinud teistsuguse eluviisi. inimestel on õigus elada oma elu nii, nagu nad soovivad naised eh, on eh, kõige haavatavamaks eh, grupiks, keda, kellel on raske võidelda oma õiguste eest. on väga oluline, et me neid kaitseksime, aitäh. ja ja ma ütlesin algusest peale, et me oleme juba kakskümmend viis minutit maha jäänud oma ajakavast ja seetõttu erandkorras ei saa ma täna lubada sinise kaardi küsimusi. aga nüüd härra Urtas, sul üheks minutiks, palun suur aitäh. me oleme äh, väljunud äh, majanduskriisis, äh, mille tulemusena on naiste õigused oluliselt vähenenud. säästumeetmed on soodustanud patriarhaalset ühiskonda, paremäärmuslikel jõududel on tohutu suur mõju sellistel jõududel nagu näiteks Rahvapartei, me näeme, kuidas paljudes riikides rünnatakse naiste õigusi mõnedes riikides on küsimärgi alla seatud isegi eh, teatud naiste õigused. Andaluusia valitsus eh, näiteks tahavad, Andaluusias tahetakse ära keelata abordi tegemise. Eh, tegemist on rünnakuga naiste õiguste vastu. ainukene lahendus, härra president, on minna rünnakule Äh, Istanbuli konventsiooni raames ja äh, kutsuda tänavatele naiste õiguste toetajad, aitäh! aitäh, proua Matera! aitäh, president! meie par-, ametiaeg hakkab lõpule jõudma ja me peame tegema inventuuri sellest, mida me oleme saavutanud naiste õiguste komisjonis me oleme väga palju tööd teinud, aga me ei saa olla rahul äh, sellepärast, et äh, artikkel kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus ei ole igas liikmesriigis äh, kohaldamist leidnud. vaatamata jõupingutustele on soolise võrdõiguslikkuse indeks selline, mis viitab pidevatele erinevustele ja kahe tuhande viiendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani on asjad ainult natukene paremaks läinud ja ma olen olukorraga rahul, aga see näitab, et meil on kõikides liikmesriikides vaja veel olulisi samme asjuda, astuda, et asjad paraneksid, iseäranis tööhõive osas. naised on tööpuudusest rohkem puudutatud kui mehed ja kampaania Istanbuli äh, konventsiooni vastu on äh, põlastusväärne, on väga palju äh, takistusi probleemide defineerimisel, väga raske on mõista, kuidas valitsused nõukogus ei taha asjaga edasi liikuda. ma tahaksin teile endiselt teatada, et oleme kakskümmend minutit ajakavast maha jäänud ja äh, vaba mikrofoni voorus saab sõna ainult üks saadik igast fraktsioonist. Äh, see tähendab, et proua Soidrova, proua Ward, äh, härra Jurek ja proua Forenza saavad sõna, rohkem võimalusi ei ole, aga nüüd saab sõna proua Hett. Äh, jah, ma olen viisteist aastat olnud siin parlamendis ja võrdsus ja naiste õigused on olnud minu jaoks üks väga oluline prioriteet. meeste ja naiste vahelise võrdsus on äh, väga oluline, kui Euroopa tahab toimida. kõik liikmesriigid äh, on aluslepingute järgi kohustatud tagama naiste õigused asjaolu, et seda ei ole Euroopa Liidu liikmesriikides eh, tehtud, ajab mind vihale. Eh, kümneaastase perioodi jooksul oleme täheldanud eh, rünnakuid naiste õiguste vastu me läheme tagasi ja mitte edasi, terve rida liikmesriike on piiranud juurdepääsu reproduktiivsele tervishoiule, mõned naisõiguste alal tegutsevad organisatsioonid äh, on seatud silmitsi piirangutega ja me oleme teinud ainult väga väikeseid edusamme vajavahemikul kaks tuhat viis kuni kaks tuhat viisteist, minu kui feministi jaoks on tegemist väga tõsise probleemiga. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Soole üheks minutiks vabandust, härra Soole. aitäh! kuueteistkümne protsendine äh, palgalõhe, neljakümne protsendine pensionilõhe, naised kannatavad füüsilise ja seksuaalse vägivalla all, ainult kuus protsenti parlamendisaadikutest on naised ja nõnda edasi ja nõnda edasi, need äh, arvud kõnelevad iseenda eest äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkusega ei ole kõik korras, aga sellele vaatamata julgevad parempoolsed jõuda üha rohkem seada äh, küsimärgi alla neid hädavajalikke meetmeid, mis kaitsevad naiste õigusi. üha rohkem äh, on äh, sellist asja näha ka Hispaanias ja Äh, seatakse isegi küsimärgi alla see, kas üleüldse mingi seksuaalne vägivald äh, eksisteerib, tahetakse rääkida äh, perevägivallast, räägitakse valedest kaebustest, valesüüdistustest. kõigele sellele vaatamata muutuvad feministid üha tugevamaks ja tugevamaks. me toetame neid, aitäh. aitäh, proua Suitsa. suur aitäh naised, naiste õigused on põhiõigused, mida Euroopa Liit peab kaitsma. tõepoolest, me peame tõdema, et teatud äh, naiste õiguste valdkonnas oleme äh, saanud tagasilöögide osaliseks äh, meie ühiskonna teatud vald, valdkondades tõstab pead ekstremism. demokraatlik ühiskond ei ole arenenud, kui ei ole arenenud ka naiste õigused ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et me ei saa leppida sellega, et täna on naistel vähem õigusi kui nende emadel. aga kui me räägime naiste õigustest, siis kindlasti eh, tuleb teha lõpp igasugusele diskrimineerimisele ja õiguste piiramisele Ehm, meil on olemas äh, naistevastase vägivalla vastu võitlemise konventsioon, aga paljud riigid ei ole äh, sellele alla kirjutanud. naistevastane vägivald jätkub ja sellega tuleb võidelda. ja proua Petir, üks minut. suur aitäh äh, tõepoolest, meil ei ole veel naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust Euroopas täna. edusammud, mis naiste õiguste vallas on tehtud, ei ole jõudnud veel kõigisse poliitilistesse institutsioonidesse ja see kehtib ka sotsiaalse kaitse osas ja naistevastase vägivalla osas eh, diskrimineerimine esineb erineval tasandil, naised peavad tihti valima karjääri ja perekonna vahel Äh, selle asemel, et äh, edukalt äh, mõlemad järgida. Need probleemid tuleb lahendada ja ma ei leia, et me peaksime leppima sellega, et naiste õiguste definitsioon muutub aja jooksul, seda ei tohi ajastu ja ideoloogia põhjal ümber defineerida, tegemist on igaveste põhimõtetega ma leian, et tuleb aidata, austada iga inimolendi õigusi ja ma olen pettunud äh, Äh, selles raportis ja ei saa seda toetada. Uh, Läheme nüüd vaba mikrofoni juurde ja nagu öeldud, igast fraktsioonist üks esineja, kõigepealt proua Šoidrova, palun. aitäh, daamid ja härrad. on tõsi, et äh, on väga pikaline eesmärk võrdsete õiguste tagamine ja diskrimineerimine ei ole meie jaoks vastuvõetav just sellepärast Euroopa tasandil me peaksime toetama kõiki meetmeid, millega üritatakse naiste õigusi ühiskonnas kaitsta. naistel peab olema õigus valida äh, karjääri ja emaduse vahel. komisjoni välja pakutud direktiiv, millega äh, üritatakse paremini harmoniseerida pere ja tööelu ühildamist, on vägagi teretulnud, kuid kahjuks äh, siin on seda ära kasutatud selleks, et konservatiivseid poliitikaid. kristlik-demokraatliku partei liikmena ütlen teile, et siin kaitstakse naisi, sündimata lapsi, kaitstakse elu. ja just sellepärast elu huvides peaksime me toetama po selliseid poliitikaid, mis kaitsevad emadust ja lapsevanemaid. It's important that the proua Vood, on väga tähtis, et Euroopa Parlament tegeleks tagasilöökidega naiste õiguste soolise võrdluse valdkonnas Euroopa Liidus. just seda sellepärast, et selle tagasilöögi taga olevad jõud on esindatud ka siin kojas konservatiivsed jõud tõstavad pead, nad on väga hästi organiseerinud ja nad on üha rohkem inimesi veennud, et nad on ajaloo õigel poolel, see on väga ohtlik. rünnakud seksuaal- ja reproduktiivõiguste vastu on Euroopa Liidus tihenenud. teatud riikides piiratakse isegi juurdepääsu rasestumisvastastele vahenditele ja peale selle eh, vihakampaaniad eh, seksuaalvähemuste vastu Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine on olnud väga aeglane ja raske, aga samal ajal on olnud see kõige paremaks vahendiks soopõhise vägivalla vastases võitluses. samal ajal koduvägivald, sooline vägivald on ikka veel vägagi levinud. mulle valmistab muret, et teatud inimesed ei mõista neid tagasilöögi, nad arvavad, et feminism on minevikuvõitlus. ei, meie peame tõstma pea naiste õiguste nimel selleks, et need, kes praegu üles kasvavad, saaksid seda võitlust jätkata. aitäh, järgmisena härra Juurek, palun üks minut minut. aitäh, volinik, daamid ja härrad, Euroopa Liidu ametivõimud, mitte Istanbuli konventsiooni kriitikud on need, kes siin praegusel hetkel avalikku arvamust juhivad ja vaatan siin voliniku ja komisjoni poole. artikkel neliteist konventsioonis ütleb, et koolides tehakse reklaami ka mittetüüpilistele seksuaalrollidele samal ajal äh, aga vanematel peaks olema õigus ütlema ei sellele. artiklis neliteist öeldakse, et koolides tuleb välja juurida traditsioonilised rollid äh, võib-olla tõesti siin ka hakatakse ütlema, et Penelope ootas liiga kaua oma abikaasat. kuidas on võimalik, et äh, need riigid, mis on ratifitseerinud konventsiooni, äh, on nii agressiivsed? Teie riik, pigem äh, Saksamaal on siin sundabielud, mitte Tšehhi Vabariigis. Te peate tõesti tunnustama ka neid riike, mis ütlevad, et nad ei taha seda konventsiooni. see on teie roll ka selliseid riike kaitsta. aitäh härra president, ütleb proua Forenza, meil on siin suur vastuolu äh, mandril, feministlikud jõud äh, muutuvad tugevamaks, võitlevad seksistliku patriarhaalse vägivalla vastu, aga teiselt poolt on meil institutsionaalne raamistik äh,, mis teeb tagasisamme. ma räägin oma koduriigist, ma ei tea, kas volinik teab seda, et septembrikuus naiste õiguste komisjon äh, uuris erinevaid võimalusi, käisime naiste turvakodudes ja rääkisime just nendega, kes on saanud praeguses võitluses sihtmärgiks ja samal ajal parlament näiteks soolise võrdõiguslikkuse aruandes toob selle probleemi välja. Itaalias on meil olukord selline, et ühel visiidil Itaaliasse nägime väga täpselt, kuidas on lugu abortidega. on jõudusid, mis soovivad abordi õigust ära kaotada. Itaalias on täiesti ilmselgelt tegemist tagasiminekuga ja kaheksanda märtsi marss tõi seda veelgi paremini jälle välja. aitäh järgmisele, proua volinik, teil on sõna, et vastata aitäh, lugupeetud rahvasaadikud, lõpetuseks ütlen, et mul on väga hea meel Euroopa Parlamendi toetuse üle naiste õigustega edasiminekus. ma tean, et aega on vähe, aga tahaksin vastata